So dear colleagues, welcome. kallid kolleegid, tere tulemast kõigile meie EKON kohtumisele selle konverentsi raames ma ei hakka siin kordama eh, oma sissejuhatavat sõnavõttu, eh, mida ma juba olen eh, teile esitlenud. Te teate ka reegleid, mis on samad kui eelmisel kohtumisel, nimelt sellega seonduvalt, kuidas esitada küsimusi ja nii edasi. ja me tahame võrdselt erinevatele teemadele aega pühendada, kõigepealt maksustamine ja maksudest kõrvalehoidumine ning pangandusliit. kõigepealt alustagem maksustamisküsimustega ja rahapesuvastaste teemadega, mis on meie komisjoni jaoks siin Euroopa Parlamendis üheks oluliseks prioriteediks ja meil on ka üks erikomisjon, takse kolm, meil äh, on siin äh, Peeter Ježek ka, äh, kes äh, on olnud selle esimees ning tema räägib kindlasti seadusloome tööst ka ja me oleme seadusloome valdkonnas väga palju ära teinud, me oleme EML neli-viis näiteks, me oleme rahapesuvastase õigusraamistiku vastu võtnud äh,, ning eh, meil on nüüd siin Euroopa Liidus eh, kõige kaasaegsemad reeglid selle teemaga seonduvalt ja me teeme tööd kolmepoolsete läbirääkimiste raames selleks, et tugevdada EBA mandaati mm, eh, rahapesuvastase tegevuse vallas ja mis puudutab teisi maksustamisega seonduvaid küsimusi, siis te teate, et meil siiani on äh, nõukogus üks hääletuse nõue kahjuks äh, ja me oleme väga jõulisi arvamusi avaldanud, äh, eriti just CCTB küsimuses ja muudes küsimuses. meil on siin ka raportöörid kohal, kes räägivad teile kindlasti põhjalikumalt meie nägemustest nende teemadega seonduvalt. siin mina omalt poolt nüüd lõpetaksingi ja annaksin äh, äh, sõna üle äh, kaasesimehele kolleeg Jankule Rumeenia parlamendist. palun, sõna on nüüd teil suur,. suur-suur aitäh, kallid kolleegid, kallid sõbrad, minu jaoks on väga suur au siin seda ähm, koosolekut juhtida. Eh, me kõik eh, mõistame, et sellised arengud maailmas ei saa jätkuda. Eh, sellised arengud ei ole kestlikud. me seisame silmitsi väga keerukate väljakutsetega ja kui tahta väljakutseid nüüd defineerida, siis neid on kolm kategooriat, kõigepealt julgeolekuga seonduvad, teiseks äh, kliimamuutusega seonduvad ning kolmandaks äh, sotsiaalse ebavõrdsusega seonduvad äh, väljakutsed. me mõistame, oleme mõistmas, et me elame väga keerukas maailmas, kus on väga keerukas süsteem ja tasakaal on väga mm, habras. ja seda tasakaalu mõjutavad väga paljud faktorid ja paljud nendest äh, aspektidest on äh, sellised mm, objektiivsed nähtused, terrorism, regionaalsed konfliktid ja nii edasi, aga on ka teatud subjektiivseid äh, mõjutajaid, mis täna meil arutelu all ka on. ja mina tahaksin täna natuke saavutada seda, et me oma suhtumist muudaksime, et me oleksime eh, oma lähenemises nendele teemadele väga otsekohesed, kindlameelsed. Eh, juba kaks aastakümmet olen ma eh, näinud seda nähtust ühiskonnas ja ma näen ka paradoksi sellega seonduvalt. nimelt sellist paradoksi, et äh, isegi kõige edukamad arengud äh, muutuvad äh, ebatõhusaks mõnikord. ning mina olen jõudnud arusaamani sellega seonduvalt ja mina tahaksin, et teie ka selle peale natukene mõtleksite Äh, siin võib öelda, et rahapesu, maksupettused ning maksudest kõrvalehoidumine, maksude vältimine äh, on äh, meie maailma moraalsuse koordinaatideks ning tänapäeval eh, defineerib inimest justkui raha eh, ja tema varandus ja seetõttu moraalsus heidetakse kõrvale. Eh, maksupettused ja rahapesu on jätkuvalt seetõttu sellise räpase moraalsuse väljendusvormiks. me teame, et on üks teada-tuntud tekst, kus öeldakse, et nõrgad ja petturlikud inimesed on kõige hullemad, äh, nad raiskavad teisi ja ka endeid. kuidas äh, oleks võimalik siis seda kõike selgitada? Äh, kuidas oleks võimalik LuxLeaksi, SwissLeaksi, Panama dokumentide nähtusi selgitada ilma nende põhjuseid analüüsimata või meie ühiskonna moraalsuse kadu analüüsimata. eelmisel konverents-, siin kohtumisel, äh, mis äsja lõppes, me kuulsime, et on väga palju väljakutseid, äh, mis hõlmavad äh, sotsiaalseid indikaatoreid, tööhõive kriteeriume ja probleeme. Nad hõlmavad ka finantsriske ja tingimuslikkuseid. kuid Äh, samas endiselt äh, on äh, teatud osapooli, nagu näiteks hargmaitsed ettevõtted, pangad, finantssüsteemid, finantsnõunikud, kes mõjutavad igal aastal meie süsteeme ja kui vaadata vaid hargmaiseid ettevõtteid, siis me näeme kuutekümmend miljardit, mis on kaduma läinud kuidas siis on äh, võimalik äh, kõikide nende tohutute väljakutsetega toime tulla? Äh, ma loodan, et osaliselt me suudame täna nendele küsimustele vastata ning ma loodan, et te, te oma sõnavõttudes käsitletegi just neid teemasid. ma nüüd siin oma sissejuhatava sõnavõtu lõpetaksingi Mm, tahaksin või tahtsin olla natuke provokatiivne oma lähenemises, et anda teile mõtteainet ning äh, nüüd annan uuesti sõna kaasesimehele, et ta saaks tutvustada teile meie esinejaid. Äh, suur aitäh nende väga oluliste äh, sõnade eest ja nüüd annan sõna Peeter Jeršekile, kes on takse kolm komisjoni esimees. suur tänu, Roberto, kallid kolleegid, tere päevast, nagu te teate ja nagu me juba kuulnud ka oleme,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 Äh, rahapesu valdkonnas äh, on palju erinevaid arenguid, need hõlmavad erinevaid riike ja ka äh, finantsinstitutsioone Euroopa Liidus. kuulamised, mis meie erikomisjonis korraldati ning need missioonid, kus me käinud oleme töö raames, on näidanud süsteemseid puudujääke, pettusi ning Euroopa Liidu praeguste, praeguse rahapesuvastase raamistiku puudulikkust Ähm, ja äh, maksupettuste vastu võitlemise raamistiku puudulikkus samamoodi. EKONi komisjoni ja TAKS äh, kolm komisjoni liikmed ühendavad jõud selleks, et kujundada äh, seadusloomelist tööd selles vallas Äh, kui me tegelesime rahapesuvastase direktiivi kahe viimase ülevaatamisega, siis mina osalesin seal ka. ja Euroopa Parlament oli siis alati see, kes tahtis rangemaid meetmeid võitlemaks terrorismi rahastamise ja rahapesu vastu. aga samal ajal mitmed liikmesriigid tõmbusid tagasi. ja seetõttu äh, meie seadusloomeline äh, progress on liikunud üsna aeglaselt edasi ja erinevad skandaalid on seda ka mõjutanud, lisaks sellele rahapesuvastase direktiivi ellurakendamine eh, erineb olulisel määral liikmesriigiti ja põhjustab meile peavalu. ja seetõttu ma tervitan seda, et meil täna siin see arvamuste vahetus riiklike parlamentidega aset leiab. lisaks sellele tahaksin öelda, et väga tähtis on ka see, et me liiguksime edasi digimaksustamise valdkonnas, eh, sest et praegused maksustamisreeglid eh, ei ole hästi kohaldatavad uutele ärimudelitele, eriti digitaalsetele mudelitele ja see ei ole õiglane ühtsel turul ja laiemalt äh, rääkides äh, tuleb öelda, et äh, õiglasem maksusüsteem on üheks oluliseks elemendiks selleks, et laiendada üleilmastumise positiivseid mõjusid nii palju kui võimalik. ja näib, et liikmesriigid ei suuda seda ülesannet ära teha ja nad ei suuda kokkuleppele jõuda. kallid kolleegid, see arutelu siin on kätte jõudnud väga õigel ajal, meie Taxe kolm komisjon võtab vastu oma lõppraporti järgmisel nädalal ja eh, minul on seetõttu hea meel selle üle, et eh, eh, siin on ka härra Jeppe Kohvod, kes on üks kahest kaasraportöörist täpselt kolm komisjoni raporti küsimuses ja kes varsti hakkab rääkima komisjoni peamistest leidudest ja soovitustest selles vallas lisaks sellele on mul hea meel tervitada siin äh, härra Valermo Talieri, äh, kes on äh, otsese maksustamise peadirektoraadi direktor Euroopa Komisjonis, kes räägib Euroopa Komisjoni poolsetest varasematest ja praegustest algatustest maksuvaldkonnas. niisiis, härra Mudelier, härra peadirektor, sõna on teil. Merci beaucoup, messieurs les copre-. aitäh, austatud kaasjuhatajad daamid ja härrad, mul on väga hea meel täna õhtul teie ees esineda. tahaksin kõigepealt tänada parlamenti, Euroopa Parlamenti toetuse eest kogu viimase parlamendi mandaadi ajal. meil olid väga tihedad suhted, oleme väga palju käinud rääkimas oma tööst EKOn komisjonis ning seoses Panama erikomisjoniga ja takse komisjoniga kes on omalt poolt loomulikult väga palju teinud õiglase maksustamise teemaga seoses. ning arutelud on ulatunud ka liikmesriikide parlamentidesse, oleme käinud nii teie pealinnades kui ka osalenud aruteludel siin. oleme üritanud oma ettepanekuid selgitada ning oleme üritanud ära kuulata parlamendiliikmete seisukohti, kes on liikmesriikides kohal, kohtadel komisjoni mandaadi algusest peale on äh, volinik Moskovitši seadnud maksuõigluse äh, väga kõrgele kohale meie prioriteetide seas. meil on õnnestunud jõuda neljateistkümne ettepaneku vastuvõtmiseni, millest kaheksa teenivad eesmärki võidelda maksude optimeerimise ja maksudest kõrvalehoidmisega. meie tegevus selles valdkonnas, äh, pettuste ja maksudest kõrvalehoidmisega võitlemine Äh, on võimalik jaotada kolme sambasse. esimene sammas puudutab äh, läbipaistvust maksuvaldkonnas. oleme lõpetanud pangasaladuse Euroopa Liidus ning äh, loonud automaatse andmevahetussüsteemi liikmesriikide vahel. praegu on maksuhalduritel võimalik automaatselt vahendada väga olulisi, väga olulist infot pangakontode kohta, kokkulepete kohta maksu, maksude valdkonnas riigi ja ettevõtjate vahel ning seoses äh, võimalike maksude optimeerimise skeemidega, mida kasutavad advokaadibürood ja pangad ning muud maksunõustajad. nüüd on vaja need akid rakendada liikmesriikides. et sulgeda need lüngad ja uksed. kui meie käsutuses olev info paraneb, on liikmesriikidel võimalik rakendada oma maksuõigust tõhusalt kõigile residentidele et vaja on teha ka tõhustatud koostööd kolmandate riikidega. oleme siin haaranud härjal sarvist, leppides kokku mustas nimekirjas koostööd mittetegevate territooriumide osas, mis järgmisel kuul jõuab otsuseni. oluline on maksude valdkonnas teha rahvusvahelist koostööd. siin oleme tihedalt äh, pidanud läbirääkimisi ja arendanud partners, partnerlust OECD-ga, sest nii on võimalik jõuda standarditeni, mis kehtivad väga laialt ning tagavad äh, õiglaste põhimõtete kehtimise. kaks tuhat kuusteist äh, rakendasime nende põhimõtete alusel äh, maksudest kõrvalehoidmisega võitlemise direktiivi ning alates märts, eelmise aasta märtsist oleme eh, ettevõtete tulu maksustamise küsimusega tegelemas OECD raamistikus, arvestades ka digitaalmajandusest tulenevaid probleeme. kolmas valdkond on Euroopa maksureeglite ajakohastamine. põhiliselt räägime me siin käibemaksust nii ühtsest, nii seoses ühtse režiimiga, mis võimaldaks vältida umbes viiekümne miljardini ulatuvaid pettusi käibemaksu osas. teiseks, ühtse maksubaasi kehtestamine äriühingute osas, see on teema, millest raportöör tõenäoliselt meile üsna pea räägib pikemalt, ja mis võimaldaks ühtsel turul ettevõtjatel lihtsamalt opereerida. ja kolmas ettepanek on äh, Äh, digitaalmajanduses käibepõhise maksu kehtest, ühtse käibepõhise maksu kehtestamine. no need ettepanekud on äh, tükk aega juba nõukogus laual, aga edasiminekut ei toimu ning see näitab neid piiranguid, millega meil tuleb silmitsi seista ühehäälsuse tingimustes. kokkuvõtteks, need piirangud, millega komisjon on üritanud lahingut lüüa, me oleme soovitanud üle minna vastavalt lepingus ette nähtud üleminekusätetele ühehäälsuselt äh, kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine. see ei tähenda, et me annaks pädevust ära Euroopa Liidule liikmesriikidelt, vaid me võimaldaks pigem äh, valdkondades, kus seda vaja on, tõhusalt võidelda maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettustega. loomulikult säilitades liikmesriikide parlamentide pädevuse, sellepärast et see on lepinguga teile ette nähtud. kutsun teid üles oma pealinnades äh, pidama seda arutelu, osalema selles, et eh, me saaksime teada teie seisukohad. austatud kaasjuhatajad, austatud parlamendiliikmed, tänan teid tähelepanu eest ning eh, olen valmis omalt poolt küsimustele vastama, kui oskan. Well, thank you very much and I... aitäh ning annan taas kord Robertole juhatamise üle, EKOM komisjoni esimehele. aitäh! nüüd on meil raportöör, ühe digitaalmajanduse maksustamise teema raportöör siin Darius Rosati Rahvaparteist, palun. aitäh, daamid ja härrad, head kolleegid liikmesriikide parlamentidest. lubage, ma alustan niisuguse poliitilise avaldusega. Euroopa Parlament on võtnud tõsiselt oma ülesannet võidelda maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise ja rahapesuga. ning äh, võitlus niisuguste tegevustega on olnud meie poliitiliste prioriteetide hulgas väga kõrgel kohal algusest peale. oleme toetanud Euroopa Komisjoni vastavaid ettepanekuid millele juba viidati ning nagu märgiti, oleme vastu võtnud terve rea õigusakte, mis loovad riigipõhise aruandluse kohustuse liikmesriikide vahel maksuküsimustes, mis on praeguseks muutunud automaatseks ja kohustuslikuks. oleme toetanud õigusaktide vastuvõtmist, mille tulemusena laieneb liikmesriikide vahel maksuküsimustes tehtav halduskoostöö ning äh, oleme aktiivselt osalenud ka rahapesu vastaste õigusaktide ja terrorismi rahastamist tõkestavate õigusaktide rakendamises viimastel aastatel. olles seda öelnud, tuleb märkida, et äh, tulemused ei ole veel äh, väga head. on, esineb märkimisväärseid vajakajäämisi meie raamistikus ning parlamendi pädevate komisjonide töös näeme, et äh, neid lünki süsteemis on päris palju, eriti rahapesuga võitlemise süsteemis, mis ei toimi Euroopa Liidus väga hästi. võiksime isegi öelda, et tegemist on süsteemiga, mis äh, sarnaneb suuresti sõelale. Need skandaalid, millele viitas kaasjuhataja, LuxLeaks, äh, jalgpalli nüüd välja tulnud skandaalid, Comex skandaalid, Panama juhtum näitab, et hoolimata jõupingutustest, mis meil on tehtud, võimaldab praegune süsteem ulatuslikul, ulatuslikus mastaabis maksudest kõrvale hoida ja maksupettusi toime panna. üks konkreetseid valdkondi, milles me oleme leidnud, et maksustamine ei ole praegu õiglane ega tõhus, on digitaalteenuste osutamine. digitaalteenused on uus nähtus. ja olemasolev äh, maksuregulatsioon seda hästi ei haara tulenevalt üleilmastumisest ja tehnoloogia arengust on tekkinud väga palju võimalusi digitaalsektoris maksude maksmisest kõrvale hoida. ent mitte ainult seda, kui me vaatame käibemaksupraktikat Euroopa Liidus, siis näeme päris palju võimalusi maks, selle maksu maksmisest kõrvale hoida. ent digitaalteenuste maksustamise valdkonnas seisavad meie ees eriprobleemid sest tavapärane lähenemine maksustamisel on ju niisugune, et tulu maksustatakse seal, kus ettevõtja on füüsiliselt kohal. samas eh, digitaalsete ettevõtjate puhul on sageli olukord niisugune, et füüsiliselt eh, neid ettevõtjaid liikmesriigis kohal ei ole, aga ometi saavad nad digitaalselt teenuseid liikmesriigi te territooriumil osutada ning äh, komisjon on siin välja pakkunud mõtte, mille kohaselt äh, niisuguse tegevuse maksunduslikuks haaramiseks ja teenitud tulu maksustamiseks, tagamaks, et õiglane osa sellest tulest, tulust jääb äh, riigieelarvesse, tuleb lähtuda olulise digitaalse maksustamise põhimõttest, mis lähtub arusaamast, praegusest arusaamast, mille kohaselt internetiettevõtja, mis asub kolmandas riigis ja pakub teenuseid Euroopa Liidu territooriumil, ilma et ta oleks siin füüsiliselt kohal ja ometi teenib ta tulu nende teenuste müügist siin ja nende teenuste väärtuse loovad tegelikult suuresti kasutajad, kes on Euroopa kodanikud ning meie hinnangul ja seda seisukohta jagab nii OECD kui komisjon kui ka nõukogu, on siin tegemist väga olulise lüngaga, mis tuleb täita. nii et milles siis ettepanek seisneb? komisjon on esitanud tegelikult kaks ettepanekut õigusakti vastuvõtmiseks. ma võtan lühidalt kokku esimese, mille osas mina olen raportöör. see on ettepanek luua digitaalne, olulise digitaalse kohalolu mõiste liikmesriigis. selleks, et oleks võimalik haarata tulu, mis teenitakse digitaalsete teenuste pakkumisega ja maksustada seda tulu. vastavalt äh, konkreetsele süsteemile, mis äh, jaotab selle teenitud tulu liikmesriikide vahel ja ja vastavalt siis maksuraha. komisjon on välja pakkunud konkreetsed kriteeriumid selle digitaalse kohaloleku mõõtmiseks. Eh, nende hulgas on eh, liikmesriigis registreeritud kasutajate arv, ettevõtjate arv ja, või, ja ja siis äh, funktsionaalset analüüsi kasutades äh, mida on aastaid kasutatud, juba arvutatakse teenitud tulu. no kui me räägime näiteks siirdehindadest äh, või, äh, või tulude jaotamisest eri toimlate lõikes. nii et siin sisuliselt ei ole tegemist uue maksuga, see on ikkagi äriühingu tulumaks. aga see on maks tulult, mida siiani ei ole maksustatud nii et mina kutsuksin üles liikmesriikide parlamentide esindajaid toetama seda algatust, sest äh, meie kogemusest teame, et arvestades ühehäälsust maksuküsimustes, jääb lõppotsus praegu nõukogule, nii et meie tahaksime teid, head kolleegid, toetada või paluda, et te toetaksite seda algatust, kõneleja parandab ennast, et selleks, et soodustada selge seisukoha kujunemist nõukogus, millega tagataks, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei jää ilma neile kuuluvalt, kuuluvast osast eh, niisuguste teenuste müügist teenitavast tulust. aitäh! tänan! nüüd meie kaasraportöör, TAKS kolm erikomisjoni lõppraporti osas Jeppe Kohvat sotsiaaldemokraatide poolt, aitäh! ka omalt poolt sooviksin tervitada liikmesriikide parlamentide esindajaid, kes siia on tulnud. nagu te teate, maksudest kõrvalehoidmine ja maksupettus on väga suur probleem Euroopas. ning eh, hinnatakse, et see võib kujutada umbes ühte triljonit eurot aastas summana ning äh, komisjoni mandaat võeti vastu märts, võeti vastu märtsis kaks tuhat kaheksateist, see oli ette nähtud üheks aastaks, komitee, komisjonile eelnes kahe eri, samasuguse komisjoni töö ja uurimiskomisjoni töö finantskuritegude osas. see töö algas Lux Leaksiga kaks tuhat neliteist mis, mille käigus selgus, et oli liikmesriike, kes pakkusid süstemaatiliselt ettevõtjatele leppeid, mis võimaldasid neil vähendada oma maksumäära kuni ühe protsendini. mis tähendab, et loomulikult viidi tegevus üle nendesse riikidesse. sest ettevõtjatel oli see soodsam kui kui äh, teostada oma tegevust riikidest, kus maksumäär oli kõrgem, nii et see see, siin tekkis vajadus infovahetuseks liikmesriikide vahel ning tänu parlamendi abile ja komisjoni seisukohale ning nõukogu otsusele on praeguseks loodud olukord, kus liik-, kus enam niisugust asja teha ei saa, kus liikmesriigid peavad infot vahetama. samuti käsitlesime Danske panga ja ABOV ja teiste pankade ja Panama dokumentide skandaaliga ja Paradise skandaaliga, mida kokku võtta on väga raske paari minutiga, nii et ma seda teha ei üritagi, vaid lihtsalt rõhutan neid järeldusi, mis on võib-olla kõige olulisemad liikmesriikide parlamentide liikmetele. esiteks, Euroopa Liidu liikmesriigid ei tee piisavalt ega piisavalt süsteemselt koostööd Äh, Danske pangast Panama dokumentideni, LuxLeaksist Comexini oleme näinud, et liikmesriigid, liikmesriikide pädevad asutused ei tee piisavalt koostööd ja selle tulemusena kaotatakse miljardeid eurosid ja toimuvad finantskuriteod. näiteks võtame Comex skandaali. sisuliselt varastati vähemalt viiskümmend viis miljardit eurot maksumaksja raha. raha, mis oli juba liikmesriikidele makstud. kaks tuhat kaksteist konfiskeerisid eh, Saksa asutused selle skeemi eh, dokumendid, mille, millest tuli välja, kuidas eh, liikmesriikidelt see raha välja peteti, aga seda infot liikmesriikidele ei edastatud ja need pettused jätkusid veel aastaid. näide minu riigist, Danske panga skandaal. üle kahesaja miljardi euro pesti raha läbi Danske panga filiaali Eestis Taani ja Eesti finantsjärelevalve inspektsioonid on korduvalt vaielnud selle üle, kellel oli pädevus selles olukorras ja kes peab vastutama. see tuleneb osaliselt sellest, et meil ei olnud piisavalt selget sõnastust Euroopa Liidu õigusaktis ja aga muidugi ka selles, et meil ei ole koordineerimismehhanismi Euroopa Liidu tasandil, et selliseid küsimusi lahendada. rahapesu tõkestamise õigusaktid Euroopa Liidus võetakse vastu direktiivide vormis, mitte määruste vormis. mis tähendab, et iga liikmesriik peab nad ise rakendama ja mõnikord tekivad äh, siin lõtkud. nii et meil on äh, siseturg, aga kakskümmend kaheksa eri süsteemi raha liikumise üle järelevalve korraldamiseks, mis tähendab, et paratamatult tekivad lüngad, tekivad niisugused äh, alad, kus järelevalve puudub ja kõik see hõlbustab kurjategijate tegevust. see ei ole ainult äh, niisugune halduse probleem, praktiline probleem, vaid sisuliselt äh, me oleme jõudnud järeldusele, et tegemist on lepingu rikkumisena, äh, lepingu rikkumisega, lepingusätte rikkumisega, mis kohustab liikmesriike tegema lojaalset koostööd. teiseks, saladuse printsiip ja ühehäälsuse nõue. nõukogu on saanud komistuskiviks meetmete vastuvõtmisele, võitlusega rahvusvahelisele maksupettustele ja, ja rahapesule. näiteks võtame maksude optimeerimise direktiivi. kui see ettepanek tehti kaheksakümne viiendal aastal, siis läks kakskümmend viis aastat, enne kui see vastu võeti. ja siis oli juba see tekst ajast ja arust ning tunnistati järgmisel aastal kehtetuks. ning seda kõike tulenevalt ühehäälsuse nõudest samas direktiiv äh, nõudis üksnes info vahe, vahetamist liikmesriikidelt maksude eest kõrvalehoidmisega võitlemiseks. ja ometi olid liikmesriigid vastu. nii et me näeme, kui ohtlik on äh, selle salastatuse või konfidentsiaalsuse ja ühehäälsuse nõue kombineerituna äh, nii nõukogus kui ka nõukogu töörühmades. näiteks äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühm kus arutatakse enamusi äriühingute maksustamisega seotud teemasid täpselt samuti. seetõttu olemegi kutsunud nõukogu ja selle töörühmi üles täiendavale läbipaistvusele. liikmesriigid peavad vastutama oma tegevuse eest nõukogus ning selle eest, kuidas nad hääletavad. see on toonud teravalt esile ka probleemid, mis on seotud parlamentide poolt valitsuse tegevuse üle järelevalve tegemisega kõigis liikmesriikides. nii et kui ma tohiksin teile pakkuda nõuande kolleegidele liikmesriikide parlamendides ja ma ise olin Taani parlamendis kahe tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandast kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, siis oleks see, et vaadake tähelepanelikult, mis seisukohad teie valitsus annab ametnikele nõukogusse kaasa ja nõudke aru, aruandlust selle üle, mida arutatakse kinnistel kohtumistel. oleme praegu täpskomisjoni lõppraportit vormistamas. see läheb hääletamisele kahekümne seitsmendal veebruaril ja kuus aega hiljem ka täiskogul ning loodame, et äh, selles, selles öeldakse, et hoolimata olulistest edasiminekutest ei ole Euroopa Liidus praegu piisavalt äh, tagatud võimalusi, et võidelda piiriülese finantskuritegevusega. et liiga palju on juhtumeid, kus äh, rikkumised tulevad välja uurivate ajakirjanike töö tulemusel või rikkumisest teatajate tegevuse tulemusel või Ameerika Ühendriikide ametivõimude tegevuse tulemusel ja olukorda tuleb muuta, kui me soovime äh, kui me soovime saada tagasi suveräänsuse maksuküsimustes, peatada finantskuriteod, nagu näiteks maksupettused ja ja rahapesu. aitäh! aitäh! ning nüüd saab sõna Hans Michelbach, kes on äh, Saksa Bundestagi rahanduskomisjoni liige Rahvapartei poolt, palun! head kolleegid, austatud juhataja maksudest kõrvalehoidmine ning ebaõiglane maksustamine ja küsimused digitaalmajanduse maksustamisega on aruteludel, arutelu all ka liikmesriikide parlamentides. meie rahanduskomisjoni poolt võin öelda, et nendes valdades, valdkondades oleme päris palju edasi liikunud. me teame, et Saksamaal on tugev majandus ja ja seetõttu paratamatult tõmbame me rahapesu eh, juhtumeid juurde, meil on kaheksakümmend tuhat juhtumit, mille puhul kahtlus on rahapesu osas aastas. ning eh, neid uuritakse intensiivselt, meil on loodud selleks uus asutus. rahapesu on loomulikult kõikidele riikidele Euroopa Liidus väga tõsine oht, oht meie õigusriikidele, sellepärast et eh, et et, et sellega on tihedalt seotud, nagu vähikolle on sellega seotud organiseeritud kuritegevus. ning võitlus organiseeritud kuritegevusega ja rahapesuga peab olema vaat-, seda tuleb vaadelda ühtse tervikuna. ja tuleb arvestada ka kriminaaltulu konfiskeerimise võimalusega ja tagada, et seda tõesti kasutatakse rohkem kui varem. meil on rahapesu tõkestamise direktiiv ja pärast selle rakendamist ootame nüüd järgmist direktiivi, viiendat direktiivi ning pädevate asutuste koostöö selles valdkonnas on äärmiselt oluline, me peame kõik selles kokku leppima, eriti selles, mis puudutab rahvusvahelist koostööd ja koostööd Euroopas. daamid ja härrad, lühidalt, liikmesriigid, kes maksude, maksudes, maksmisest kõrvalehoidmise arutelus äh, esile kerkinud on, et sisuliselt äh, liikmes, on liikmesriike, kes on äh, eritingimustel, isegi vastupidiselt oma õigusega rahvusvaheliste kontsernidega kokku leppinud maksutingimused ja see on vastuvõetamatu. see on sisuliselt eh, raha võtmine teistelt liikmesriikidelt ning eh, seetõttu tervitan ma algatust eh, ühtse äriühingute tulumaksubaasi kokkuleppimiseks, ühtsete maksumäärade või vähemalt ühtse vähi-, miinimummaksumäära kokkuleppimiseks sest äh, liikmesriikide erinevused äh, siin on liiga suured ja ei täida meile vajalikku eesmärki. digitaalmajanduse maksustamine Euroopa Liidus äh, peaks edasi liikuma, siin tuleks leida lahendus, lahendus, mis oleks tulevikus ühitatav ka rahvusvahelise lahendusega, meie eelistame siin OECD protsessi. sest me oleme näinud teistes valdkondades, näiteks BEPS-iga seoses juba, et see toimib. ning äh, oleks väga hea, kui, kui eh, liikmesriigid praegu eh, oma regulatsiooni ei hakkaks vastu võtma, sest see nõrgestaks meie seisu, eh, seisukohta väljapoole. me peaksime ühiselt tegutsema ühiselt Euroopas tegutsema, eriti meie ettevõtjate huvides, kes, eriti need, kes piirkondades praegu tagavad teenused ja kaupadega varustamise, aga ka töökohad. me peaksime olema ka valmis OECD algatusega töötamaks ning seetõttu komisjoni ettepanek, kas see, see on, mis on esitatud, tundub meile mõneti kahtlane. me peaksime seda põhjalikult arutama, aga tahaksin eriti esile tuua seda, et igasugune üritus digitaalmaksu või muu maksuga otseselt või kaudselt oma äh, maksude suveräänsust Brüsseli eest kaitsta Äh, on asi, mida meie Saksamaal ei toeta. Liig-, maksud on küll suveräänne küsimus. ja seega parlamendi pädevuses. seda ma ütlen arvestades äh, ettepanekutele lõpetada ühehäälsuse kasutamine maksuküsimustes. meie hinnangul äh, ei ole see vajalik. juba praegu on tõhustatud äh, koostöö asi, mis pakub piisavalt võimalusi. näiteks finantstehingute maks on asi, mida sellega seoses arutatakse. komisjoni kriitika maksuõigusaktide vastuvõtmisele, äh, et äh, komisjoni väide, et ühehäälsus takistab seda, ei ole meie, meie seisukohalt pädev sest vajadusel oleme me saanud vastavad direktiivid üsna lühikese ajaga vastu võtta. ning pigem tundub äh, meile, et komisjon üritab siin asja tsentraliseerida ja maksustamispädevust endale haarata, aga niisugust tsentraliseerimist ei ole vaja meie ühenduse äh, süvendatud koostöö huvides, vaid pigem võib see tekitada täiendavaid probleeme koostöös. aitäh! Which... suur tänu teie seisukohtade eest. ma olen kindel, et me kõik jagame seda seisukohta ja siin on äh, kindlasti seaduslik äh,, seaduslik äh, alus sellel olemas. Ähm, loomulikult aluslepingud näevad ette, et mingil hetkel me jõuame ühe häälsuseni, aga härra Janku, palun. kallid kolleegid kõnelejate nimekiri on juba suletud, ma väga paluksin pidada kinni ettenähtud kõneajast. see on siis kaks minutit. niisiis, enne kui ma annan sõna, vabandust, viis kõnelejat. kas teie soovisite ka sõnaaega? Teil on kolm minutit. nii et rohkem aega ei ole, aga ma olen kindel, et kui te, te olete nii pragmaatiline, nii realistlik, et me anname teile aega. ja alustame esimese kõnelejaga, kes on proua Marianne Mikko Eestist. kallid kolleegid, rahapesu on oma olemuselt kuritegu, mistõttu on äärmiselt oluline, et meil oleks Euroopa Liidu tasandil ajakohane ja selge regulatsioon ning tõhus äh, asutustevaheline koostöö nimelt koostöö ja kuigi just Eesti finantsinspektsioon Danske riskiärile lõpu tegi, on see juhtum ilmekas näide, kuidas rahvusvaheline õiguslik raamistik võib rahapesu tõkestamisel olla mitte toeks, aga riskiks, kuna ei ole piisavalt täpne ega praktiline et praeguseks on jõudsalt edasi arenenud nii Euroopa Liidu õigusraamistik kui Eesti seadused ja asutuste võimekused, siis peame täna valmis olema juba uuteks rahvusvahelisteks riskideks, nagu näiteks krüptovara. Eesti valitsuskomisjon on nende riskide esmase kaardistuse ära teinud ning esitanud hulga ettepanekuid, kuidas Eestis rahapesuvastast võitlust tõhusamaks muuta. osa ettepanekutest on juba meie Eesti parlamendis, Riigikogus, nagu näiteks virtuaalvääringute regulatsiooni karmistamise ja pöördtõendamise võimalus, osa veel ettevalmistusjärgus, nagu näiteks meie seire ja analüüsivõimekuse suurendamine täpsema ettekujutuse riskidest ja nende ulatusest annab kindlasti meie uus siseriiklik rahapesu riskihinnang mida rahandusministeerium käesoleval aastal koostama asub. kindlasti tuleks eraldi tähelepanu pöörata ka rahapesu enda definitsioonile kuna tänane eelkuriteo nõue ei võimalda edukalt menetleda juhtumeid kus kolmandad riigid ei tee koostööd samuti ei võimalda see rahapesuna käsitleda juhtumeid kus rahapesu korraldab vara tegeliku päritolu varjamiseks võõrriik ja nii-öelda peseb legaalset raha. anname hea meelega oma panuse sellesse et neid arutelusid ka euroopa liidu tasandil pidada ning võimalusi kuidas rahapesu tõkestamisel nii täna kui homme edukamad olla. tänan tähelepanu eest!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 aga teie kindlasti andsite mulle viis minutit. ma tahaksin oma kõnes keskenduda sellele, kuidas maksude vältimist kasutatakse. see on suur skandaal Euroopa institutsioonide vastu, kodanike vastu. Euroopa Liidu maksukontrollis on palju auke ja see ei ole nii lihtsasti mõistetav, kui liikmesmaad teavad et taolised skandaalid on toimunud, nad ei tee midagi, nad püüavad kaitsta oma panku, nad püüavad kaitsta suurettevõtteid. Nende maksuprobleemide lahendamiseks on vaja suuremat koostööd Euroopa tasandil, meil on vaja luua vajalikud mehhanismid, niisiis on meil vaja rohkem Euroopat. kindlasti pöördume lahenduste poole, mis on ainult ähm, liikmesmaade tasandil. Starbucks, Amazoni skandaalid, maksude vältimine, Comex, Comcom, need on maksma läinud vähemalt viiskümmend viis miljardit eurot ähm, üldsuse rahakotist ja see on kahjuks ausale maksumaksjale, kes makse maksab. Need kahjustavad tavakodaniku usaldust Euroopa äh, Liidu vastu, sest ta näeb, et mingisugust võrdsust ei ole. Nad pöörduvad Euroopa Liidu vastu ning see olukord jätkub, hoolimata mitmetest finantsilistest karistustest, mis määratud on. ja esimest ma küsin, miks lubab Euroopa Liit taolisi hiiglaslikke maksukuritegusid, mida sooritavad äh, hiigelfirmad maksumaksjate vastu, riiklike rahakassade vastu. meil on vaja süvendada Euroopa Liitu, meil on vaja õiglasemaid tingimusi ja need peavad valitsema. meil on vaja Euroopa varase hoiatuse süsteemi. see on hea ettepanek ja selles suunas tuleks liikuda. niisiis peaksime püüdma luua Euroopa koostööinstitutsioonid, mis tegelevad kontrolliga, kehtestavad kontrollimehhanismid selleks, et äh, püüda peatada maksude vältimist, maksude mittemaksmist. võttes arvesse ka parlamendi resolutsiooni härra Goltieri pöördun otseselt siin teie poole isiklikult. kas teie saaksite tugevdada vastavalt oma põhimõtetele? konkreetset teekaarti, et seda eesmärki saavutada. suur tänu aitäh, te pidasite kinni kolme minuti piirist. nüüd anname sõna. proua Pervanche Perezile. aitäh. tänan kõiki kolleege liikmesriikide parlamentidest, kes on täna siia tulnud. meile on see väga oluline, eriti niisuguste küsimustega seoses nagu praegu arutusel ja me näeme, et, et siin on eriarvamusi küsimus ähm, maksusuveräänsusest. Ähm, sellega seoses on erinevaid lähenemisi. mulle tuleb meelde äh, skan-, skandaale, mis ähm, äh, siin on välja tulnud ja millega me oleme tegelenud TAKS kolm komisjonis. näiteks COMEX. me näeme, äh, et õigusakt, mille alusel niisugune asi võimalikuks osutus, on siseriiklik õigusakt, aga selle mõju väljub suuresti liikmesriigi territooriumilt. nii et mõte sellest, et meil on eh, siin niisugune suveräänsus, mille osas ei ole võimalik loobuda pädevusest Euroopa tasandile või neid pädevusi üle viia, see on eh, täiesti vastuvõetamatu, kui me vaatame, missugused võivad olla äh, niisuguse õigusakti tulemused. minu poolt kaks või kolm sõnumit. esiteks, mind üllatab, kui ma kuulen, kuidas, kui oluliseks liikmesriigid peavad ja ma mõtlen siin just Prantsuse, Prantsusmaa ja Saksamaa algatusele eh, digitaalmaksustamise valdkonnas. no Prantsusmaa ja Saksamaa algatus on on loomulikult eh, lihtsustanud sellega tegelemist, aga Euroopa Komisjon oma algatusõiguse põhjal tegelikult esitas parema ettepaneku. ning eh, täpselt samuti on asi ka äriühingute maksustamisega seoses. meil on parlamendiliikmeid siin Euroopa Parlamendis, eh, kes unistasid sellest, et oleks võimalik teha tihedamat koostööd liikmesriikide parlamentidega, mul on väga hea meel teid siin näha, selleks, et meil õnnestuks mööda minna sellest niisugusest lähenemisest, mis on kujunenud nõukogus, mida me sageli näeme ja mis takistab meil siin edasi liikumast eh, kahekümne esimesel sajandil ja see on, see ongi just see maksusuveräänsuse printsiip. viimane asi, mida ma tahtsin puudutada, on seotud rahapesuga rahapesu on teema, mis eh, meid eh, läbi maksupettuste puudutab teravalt. üks asi üllatab mind jätkuvalt, et asutused kas Euroopa tasandil või liikmesriikide tasandil jätkuvalt eh, uurivad neid rahapesujuhtumeid ja nad ei saa kasutada olemasolevaid maksuandmeid, nii et siin on väga oluline puudujääk meie õigusaktides, mis meil tuleks lahendada. ning viimane asi üks asi, mille üle on põhjust eh, head meelt tulda, eh, järelevalve osas kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusena on meil nüüd volitus tõhusamalt võidelda äh, rahapesuga. aitäh! suur tänu ja nüüd annan sõna Marniks van Raile Hollandist. Um... aitäh, härra Gautieri, kaaseesistuja, olen siin ja hollandi keeles me ütleme van, mitte von, aga noh, sellest on kogu aeg juttu, aga suur tänu, püüan teha lühidalt. minu esimene mõte on see, et Euroopa Liidul on üsna muljetavaldav karjäär olnud viimastel aastatel ähm,, seda, mis puudutab Äh, maksude mittemaksmise, maksude vältimise ja maksude pettustega. üks kõige fantastilisem näide oli see, kui OECD tuli välja maksuprogrammiga, kus Euroopa Liit reageeris, tegutses kiiresti, võttis selle äh, projekti BEPS-ist ja tõlgendas selle nii-öelda pehme äh,, nii-öelda soovituslikust seadusest äh, jõustatavaks seaduseks äh,, direktiiviks aga minu mõte on see, et siis rahvusparlamendid peavad seda rakendama, mida nad ka tegid. ja siis järgmine küsimus on, kas see ka tööle hakkab? reeglite koostamine on äh, seadusandja äh, üks, üks asi, aga lõppude lõpuks kodanikud hindavad meid selle järgi, hind, annavad hinnangu meie töö edule, kas see on edukas või ei selleks, et kõik need äärmiselt keerulised reeglid tööle hakkaksid, peavad erinevate liikmesmaade maksuasutused olema suutelised seda ka ellu viima, jälgima tema täitmist, töötama käsikäes äh, üksteisega ja teha seda ka piiriüleselt. see on nüüd koht, kus mul on tõsiseid kahtlusi. ma usun Euroopa Liitu, kuid samal ajal peab olema realistlik milliste objektiivsete numbrite ja meetmete alusel saame me ennast hinnata, võrrelda? mitte igal pool ei ole maksuasutused suutelised kõiki neid reegleid rakendama. minu teine mõte siin. infovahetus on hea asi. niikaua, kuni on võimalik sellega midagi peale hakata kuni te olete suutelised seda infot vastu võtma. on, võivad olla ka teatud kõrvalmõjud, mida seadusandja pole iialgi planeerinud või tahtnud, et nii läheks. võtame näiteks äh, maksualased kohtuotsused. nüüd me oleme äh, defineerinud, mis asi on maksualane kohtuotsus. ja tegelikult kas tänu sellele suuremale infovahetusele on meil nüüd rohkem või vähem kohtuotsuseid, kas meil on rohkem või vähem läbipaistvust, aitäh! Ah. aitäh! härra Monix, teil on õigus tõepoolest, ma tegi, see oli minu viga, ma pole teid unustanud, aga nüüd annan sõna Mattias Marisale, Euroopa Parlamendi liikmele. Presidente, eu tentarei ser breve, eh, partilho muito o que foi dito pela minha colega Pervanche Berez e também... Suur aitäh, ma teen väga lühidalt. kolleeg Pervanche Berez eh, juba rääkis äh, maksude eest kõrvalehoidumisest. Äh, maksude ja riikliku suveräänsuse küsimus on väga olulised, maksud on riikliku pädevuse all äh, aga äh, me ei saa vastata probleemidele ilma liikmesriikide vahelise koostööta me teame, et probleem on olemas, see probleem on tõsine ja ei piisa lihtsalt sellest, et me teame, et asjad nii on, me ei saa otsida mingeid ettekäändeid mitte tegutsemiseks. ja selles valdkonnas äh, on ähm, usaldamatus, kodanike poolne usaldamatus institutsioonide vastu suur takse eh, erikomisjonid üks, kaks, kolm on teinud väga head tööd eh, selles vallas ära. Eh, samamoodi ka teised asutused. ehkki, ehk siis selle kõige tagajärjel on inimeste teadlikkus probleemidest tõusnud väga suured ettevõtted ei pea makse tasuma ähm, ja selle all kannatavad riiklikud eelarved, investeeringud, ainsaks lahenduseks on liikmesriikide ja ametiasutuste vaheline koostöö, äh, oluline on konkreetsete instrumentide, instrumentidega selliste probleemide vastu astuda. ja me tahame teha kõik selleks, et sellest patiseisust välja saada, enne kui asjad äh, suur tänu, Timo Haraka Soomest Kiitoksia puheenjohtaja. Aitäh, eesistuja. aitäh selle hea äh, arutelu eest, kus on asjad tõstetud lauale, ehk siis kui püha on riiklik maksu iseseisvus selles olukorras, kus maksu keelamise äh, suveräänsus on tegelikult rahvusvaheline. Euroopa komisjonil ja paljudel takset komisjoni liikmetel on isu teha maksuotsuseid ka teistmoodi kui kõigi riikide ühisel otsusel. kuid ühehäälsuse nõue on iga riigi jaoks äärmiselt oluline, nii nagu me täna siin juba kuulnud oleme. jõuline sõnavõtt äh, eelarve suveräänsuse ja maksusuveräänsuse eest ei tundub, et me saaksime selles teemas kuigi kaugele jõuda, vähemalt lähiaegadel. aga kuidas edasi? Euroopa heitmetega kauplemine võiks olla üks selline piiriülene äh, nähtus, kus Euroopa Liidu lisaväärtus on vaieldamatu, ehk siis taolised otsused ei saa äh, toimida teisiti kui rahvusvaheliselt. Need on asjad, mida ei saa lahendada riiklikul tasandil. sest seda äh, realiseeruva maa konkurentsivõime väheneb. ehk siis me peame jälgima, et need sammud ei rikuks riigi maksusuveräänsust. Need sammud on kooskõlas Euroopa oma ähm, vahendite ideega, mida Soome põhjalikult analüüsis paar aastat tagasi. Need andsid soovituse üle-euroopalise maksu jaoks FTT ehk siis finantstehingumaks võiks FTA äh, finantstegevuse maks, samuti äh, käibemaksu, süsinikumaksu ja siis ka ühine maksubaas ehk siis CCCT. sellise, sellist ühtset äh, maksubaasi võib äh, kehtestada, kui maksimaalselt suurt osa sellest võid koguda ühtsesse Euroopa kassasse. siin me võime vältida äh, vaidlust selle üle, kes kui palju sellest kogutud rahast saab see on ohuks kogu sellele ettevõtmisele, on võimatu leida lahendust, kus kakskümmend seitse riiki kõik võidavad ja keegi ei kaota, ehk siis Euroopa Liidu tase on CCCTB puhul kõige parem viis edasiliikumiseks. seetõttu soovin, et me saaksime sellega edasi liituda, liikuda subsidiaarselt, ehk siis Euroopa maksud äh, Euroopa otsustega nii ruttu kui võimalik aitäh! aitäh ja lõpetame sellega oma debati ja arutelu. suur aitäh, te olete nii otsesõnalised, niivõrd äh, pragmaatilised, aga paradoks jääb. niisiis ma arvan, et me peame tegema siin veel teistsuguseid ettepanekuid, sest see siis, kui me teeme ettepaneku tu isegi tu äh, tugevdada koostööd ja institutsioone, meil on kaks direktiivi äh, äh, maksupettuste suhtes, meil on viis direktiivi rahapesu vastu. aga tulemused, te näete, et taolised pettused äh, säiluvad äh,, kestavad edasi. küsin kolleegilt, kas te soovite sõna äh,, sõna võtta ja anda tagasisidet teiepoolseid reaktsioone. Clear... Uh, ma arvan, et see on selgelt käimasolev töö. me ei saa siin teha järeldusi ega kokkuvõtteid kuid arvan, et valdav enamus kolleege on rõhutanud seda, et praegune raamistik ei ole piisav selleks, et korrektselt ära lahendada rahapesu küsimust ja eriti maksude vältimist. loomulikult ei räägi me siin sellest, et luua täiemahuline äh,, täiemahuliselt äh, viia üle pädevus liikmesmaadelt Euroopa Liidu tasandile, kuid samal ajal on raske väita, et praegune konstruktsioon oleks väga hea, see ei suuda kaitsta isegi ühisturgu, see ei suuda kaitsta ka liikmesmaade eelarveid. kasumite väljakandmise eest ega maksude äh, vältimise eest. ehk siin ei ole küsimus ainult OECD protsessist, me peame minema kaugemale ja ma arvan, et meie Econ äh, komisjonis leiame, et see on ka vajalik ma arvan, et ka laiem debatt, kuidas me peaksime tegutsema ideaalses maailmas, konkureerides Euroopa Rahandus- ja Majandusliidis, liidus maksupoliitika, see debatt on põnev, aga me peaksime keskenduma sellele, kuidas nende lünkadega tegeleda. ja ma arvan, et praegune seadusandlik ettepanek CCT, CTB äh, rahapesuvastane raamistik, uute raamistike elluviimine, see on hädavajalik, ma arvan, et see on hädavajalik, et me, me ühtlustame oma tegevuse, teie rahvuseelarve, riiklike eelarvete seisu mõjutab täpselt samamoodi see, see asjade seis, te kaotate raha tänu no, maksude vältimisele ja seetõttu on väga keeruline teha neid valikuid maksude jagamine, kulude vähetamine, vähendamine. kui praeguses raamistikus neid auke saaks kuidagi lappida, selleks et vältida topeltmaksustamist ja samal ajal vältida ka topelt mittemaksustamist, me oleme kõik sellega hästi kursis. see on loomulikult ühe teise debati teema, olla ambitsioonikam et olla samasugune maksustamise tase, kus meil oleks anonüümsus, kvalifitseeritud hääle enamus, meil oleks loomulikult kvalifitseeritud hääle enamuse otsus, aga me peaksime jõudma kokkuleppele selle protseduuri suhtes, mis on käivitatud, käivitatud ja ma tahaksin teie ettepanekut kui, äh, selle kohta, mida parlament on esitanud, CCCTB ja maksu ähm, maksude vältimise suhtes. see parandaks meie võimekust loomata ka maksuliitu, kuid me saaksime oluliselt parandada oma võimekust võidelda maksude vältimisega. nii et ma sooviksin tugevamat liitu riiklike ja Euroopa parlamentide vahel selles äh, teemas, olgem julgemad väljendama oma seisukohti, ütlema oma rahandusministritele, kui nad ECOFIN-i lähme, ärgem kaotagem võimalust astuda oluline samm selle suunas, mis lõppude lõpuks on tohutu skandaal. keegi kodanikest ei saa aru ega suuda põhjendada ära, et me oleme liiga suurte, suure kogemuse oma VKT-le ja suured eh, hiigelfirmad maksavad naeruväärselt väikseid makse. see on kriis, see on üle-euroopaline eriolukord ja ma loodan, et see esimene debatt annab panuse sellesse, et me saame olulise sammu edasi astuda selles suunas. suur tänu! ja on tõsiselt kahju, et me peame kõik asjad niimoodi kokku suruma, aga teeme, teine teema on samavõrd oluline pangandusliit. nii et ma läheksin nüüd otse edasi teise teema juurde. ja see on meie jaoks suur rõõm, et meiega siin on külalisena esimest korda siin parlamendis peale tema valimist Andrea, kes on järel Digifisma juht ja ma palusin tal siia tuua ma oleksin tutvustanud ka eelkõnelejat, aga ma ei olnud äh, teadlik sellest, et meie äh, komisjonist pärit äh, külaline seal tagant sõna võtab. meie arutelul on parem, kui nad kõik siin olla, aga kõigepealt siis paar sõna sissejuhatuseks, nagu te tõenäoliselt teate. parlamendis on tehtud väga palju tööd panganduse reguleerimise vallas võtsime vastu panganduse paki, riskide vähendamise paketi, ma arvan, et oleme andnud oma panuse, et see on tasakaalustatud pakett, kus on tasakaalustatud riskid, aga ka algatusi selleks, et tugevdada reaalmajandust. võtsime vastu ka MPL Credentials, äh, mis on teinud selle ettepaneku tasakaalustatumaks ja minu ettepanek Andreale on nüüd siis see, et me, et EKP kasutab oma teise samba volitusi, kuidas defineerida ootusi ja loomulikult võtame esimese samba nõudeid äh, mis äh, amet on paika pannud, aga järgmises parlamendis on tulemas terve pangandusregulatsiooni voor, aga suur osa sellest tööst, mis veel tegemata on, nagu te teate, ehk siis pangandusliidu lõpule viimine. seda ka tänu meie riskide vähendamise paketile. neljas samm tuleb nüüd äh, lõplikult ellu viia, aga kolmandat sammast meil veel ei ole, see on siis ühine, ühised äh, deposiitide tagamised ja ma arvan, et see on hädavajalik pangandusliidu toimimiseks. pean ütlema, et panganduspaketi arutamisel me näeme, et siin on omamoodi nõiaring. paljud liikmesmaad tahaksid säilitada likviidsuse äh, takistust mis mõnes mõttes eh, vähendab fragmenteerimist ja teisest küljest mitte lõpule viia pangandusliitu ehk siis deposiitide tagamise teemat. ja ma arvan, et praegu on aeg mõlema eleme-, mõlemat elementi parlamendis edasi viia. ma loodan, et meil tuleb siin elav arutelu. kuid kõigepealt tahaksin anda sõna kaasjuhatajale, härra Jankole, palun. ma tahaksin aega kokku hoida, sest ma näen, et mõned inimesed tahavad äh, paar sekundit või minutit rohkem saada. äkki me alustame siis kohe kõnelejatega. Andrea, Andrea oh,, Andrea, sõna on teil, palun suur aitäh, austatud äh, härrad Gualdeli ja Janko, austatud äh, riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi esindajad. mul on väga hea meel olla siin parlamentidevahelise komisjoni kohtumisel selleks, et arutada pangandusliidu küsimusi. Euroopa Keskpank teostab otsest järelevalvet euroala suurte pangade üle, aga äh, tõhusus sõltub siiski Euroopa ja riiklike ametivõimude vahelisest koostööst ja seadusandjate vahelisest koostööst. oma lühides sõnavõttes toon ma ma välja euroala pangandussektori peamised riskid ning siis toon välja teatud äh, valdkonnad, äh, kus on riske selleks, et äh, neid lahendada võrreldes äh, kriisieelse olukorraga on meie pankadel palju parem äh, kapitali likviidsuse positsioon, äh, aga endiselt on halbade laenude osakaal pankades suur ja see mõjutab pankade kasumlikkust ja uute laenude andmise võimalust. järelevalve raamistik, mille Euroopa Keskpank on välja töötanud, tagab portfooliode hea ülevaatlikkuse, me saame vaadata, millised on pankade varad ja uued laenud. kui vaadata Äh, pankade olukorda, siis mingid asjad tekitavad muret, aga me peame äh, tegema tööd selle nimel, et ärimudelid oleksid pikaajaliselt äh, elujõulised. euroala pangad tegutsevad erinevates valdkondades ja neid mõjutavad finantsturgude volatiilsus, arengud üleilmsel tasandil ja nii edasi. IKT-süsteemid ja küberjulgeolekusüsteemid ja digitaliseerimine on väga olulised valdkonnad ka. Brexit teisiti, plaanid liiguvad järjest edasi ning pangad on saanud nüüd loa ümber asuda euroalasse või saavad seda lähiajal. ja praegusel hetkel toimuvad ähm, vastavasisulised arutelud selleks, et tulevasi filiaale Ühendkuningriigis võimalikult hästi juhtida. ja me oleme äh, neli aastat tagasi mm, toimunuga palju edasi liikunud, kuid pangandussektor endiselt on riigi piiriti segmenteerunud. Euroopa ja riiklikul tasandil on vaja rohkem ära teha selleks, et tõeline pangandusliit tagada. me tervitame neid edusamme, mis on saavutatud riskide vähendamise tegevuskavaga, püütud on teha pangandusliidu paketi osas edusamme, need on väga olulised edusammud pangandusliidu lõpetamise teel ning need peaksid sillutama teed Euroopa Euroopa hoiuse tagamise kavale. aga mure on endiselt likviidsusega näiteks piiriülestes ähm, gruppides ja see ähm, vähendab ka tu-, mm, väljavaateid tulevastele piiriülestele ühinemistele. Äh, SSM-i ähm, hea toimimine tähendab seda, et meil on vaja ka suuremat harmoniseeritust, et meil oleksid ühtsed reeglid, sellest pärast et praegusel hetkel erinevate liikmesriikide erinevad reeglid äh, seavad ohtu ähm, võrdsed võimalused kõigile ja ke-, muudavad olukorra keerulisemaks. investeeringufirmade puhul me tahame jõuda kokkuleppele juuniks sellel aastal ja me tahame mm, pangasarnaste investeeringute firmad tuua ka SSM-i äh, alla see on väga oluline ja kiireloomuline, võttes arvesse investeeringute firmade ümberasumisi eh, euroalasse Brexiti kontekstis. me tervitame euro tippkohtumise eh, tulemusi detsembrist, eh, mis puudutab ühtset probleemilahendusfondi ja mis peaks maksejõuetuse puhul aitama probleeme lahendada. pankade likvideerimise küsimus on samuti väga oluline. pankrotistunud pankade puhul tuleks äh, tegutseda tõhusamalt, näiteks sarnaselt nagu USA-s seda tehakse. Äh, järelevalve äh, alati ei ole ECB pädevusalas, aga hiljutised kogemused on näidanud, et pangandusliidu, pangandu-, vabandust, Eurotsooni alal on vaja selles vallas rohkem koostööd. kokkuvõtteks võib öelda, et pangandusliit on edukas olnud vastupanuvõimelisema pangandussektori väljatöötamisel, kuid siseriik-, riiklikud turud selles vallas on äh, fragmenteeritud endiselt. pangandussektor äh, toimib endiselt šoki äh, võimendajana ja seadusandjate jaoks peaks pangandusliidu lõpule viimine olema järgmise viie aasta kontekstis väga oluline prioriteet, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna Oliver Kõrsent, palun! suur aitäh, austatud esimees, austatud parlamendisaadikud siin Euroopa Parlamendis, austatud riiklike parlamentide esindajad. mina tahaksin äh, alustada ka sealt, millest rääkis Roberto Gualtieri. me oleme nüüd panganduspaketi osas kokkuleppele jõudnud, äh, see toimus eelmisel nädalal, kokkuleppele jõudis siis parlamendi ja nõukogu vahel äh, ja nagu alati, eh, siis Euroopa Liidus ei ole keegi rahul sellega, aga see oli parim eh, võimalik kokkulepe. ja see on mm, samm edasi pangandusliidu lõpuleviimise suunal ka. Eh, see on pakett, mis keskendub jäle, järelevalve küsimusele ja see on riskide vähendamise kontekstis väga oluline pangandusreeglistiku ajalugu, kriis äh,, Äh, Otmas Karas on ka siin, ta on olnud sarnastes olukordades ka raportööriks, äh, mis puudutab pangandusvaldkonna regulatiivraamistikku äh, ja kogu see tegevus on olnud riskide vähendamisele suunatud ja see on olnud väga vajalik. olukord kriisi algusajal oli ebamõistlik ja Andrea ja teised ka mainisid, et nüüd on meil pangandussüsteem, mis on palju paremas olukorras, kui ta oli seda kümme aastat tagasi aga olles seda nüüd öelnud, eh, pean ma ka ütlema, et tööd on vaja veel päris palju ära teha. ja Äh, äh, ja seda vaatamata sellele, et viimase kahe aasta jooksul on äh, halbade laenude osakaal vähenenud ja nüüdseks on see umbes neli protsenti või isegi vähem. ja samas muidugi on liikmesriikide olukord väga erinev ja komisjon on ka tervikliku paketiga välja tulnud ja Euroopa Keskpank on ka oma tööd ära teinud selleks, et vähendada nende laenude osakaalu pankade bilansis. ja pangandusreeglid või reeglistik on nii-öelda vundamendiks. Need on reeglid kõikidele kahekümne seitsmele liikmesriigile. pangandusliidus ehk siis esialgselt Euroliidus võttes arvesse omavahelist ühendatust ühtse valuuta ja pangandussüsteemi läbi, leidsime me, et vajalik oleks äh, vundamendilt hakata edasi ehitama ja Eurotsoonis me äh, tegelikult tegutseme ühiselt äh, pangandusreeglite küsimuses ja väljaspool eurotsooni tegutsetakse jällegi omapäi ja see on väga oluline vahe. pangandusliit on äh, olnud väga oluliseks instrumendiks eurotsooni stabiliseerimiseks äh, keset äh, kriisi tormituuli. aga pangandusliit on selline, kus on väga hea esimene sammas, ühtne järelevalvemehhanism Äh, mida härra Andrea juhib äh, ja ta teeb väga head tööd, äh, teostamaks järelevalvet suurte pankade üle. ühtne äh, probleemilahendus äh, nõukogu, mida juhib äh, proua Genes, näitas mõned kuud tagasi seda, et see probleemilahendus mm, süsteem Euroopa Liidus toimib hästi me oleme teinud edusamme eelmise aasta lõpus äh, single backstopi küsimuses Pangandusliidu kontekstis, see on ka hea uudis, aga vähem hea uudis on see, et see ei ole veel endiselt lõpule viidud. Äh, ja see on endiselt veel poolik ja seda lausa pärast kümmet aastat, mil me selle teemaga oleme tegelenud juba. ja nüüd varitseb oht selles, et kui tekib järgmine kriis, siis äh, me peame tõdema, et me ei ole headel aegadel ilusa ilmaga parandanud ära äh, selle maja katust, kus me elame. aga see on väga oluline samas ja väga oluline on liikuda edasi selleks, et pangandusliit äh, lõpule viia ja selles kontekstis äh, detsembrikuise tippkohtumise äh, tulemusi äh, saab ainult tervitada ja see puudutab siis seda ühtset probleemilahendusfondi ja liikmesriigid esmakordselt üle väga pika aja mõtlesid positiivselt selle peale, kuidas teha koostööd Euroopa hoiuste tagamise kava käimalükkamiseks nüüd eh, halvema poole poolt eh, peab ütlema, et on veel erinevaid aspekte, mis on veel tegemata, eh, selleks, et raamtingimused paika saaksid ja liikmesriigiti on siin olukord väga erinev ja see ei puudutab ainult, mitte ainult erinevaid instrumente ja meetmeid, mis tuleb ära teha, vaid ka seda, millised on need erinevad instrumendid, millega me man-, manööverdada saame ja nüüd see kokkulepe ja raamistik on väga olulised, tuleb liikuda edasi, juunikuuks on äh, tähtaeg paika pandud äh, ja see on väga kiirelt kätte jõudmas. komisjon äh, jätkab väga aktiivset arutelu nendel teemadel, selle backstopi teemal ning jätkab ka käimasolevat tehnilist tööd likviidsussäteste küsimuses Eh, me panustame omalt poolt kindlasti eh, omapoolse tööga kõrgetasemelisse töörühma, mis tegeleb järgnevate sammudega, eh, loomaks hoiustagamiskava ja loomulikult me austame kõikide Euroopa Liidu institutsioonide pädevusvaldkondi olles seda nüüd öelnud, siis äh, tõesti, me peame kiireloomuliselt tegutsema, sellepärast et mitte keegi ei tea, millal järgmine kriis äh, tuleb, aga kindel on see, et äh, ühel päeval ta ikkagi tuleb. ja kui vaadata ajalugu, siis me näeme, et viimase viiekümne aasta jooksul on kriisid järjest sagedamini esinenud, on võimalik näha, et teatud val-, laenuvaldkondades, muudes maailma piirkondades juba teatud arengud toimuvad. Äh, oluline äh, on äh, riske vähendada ja meie oleme teinud tööd riskide vähendamise suunas ja riskid nüüd liiguvad mujale ja me peame seda ka silmas pidama. tulles nüüd tagasi Edisse juurde, siis äh, Eurotsoonis ja Euroopas tuleb panna paika hoiuste tagamise süsteem, aga me peame järgnema äh, äh, kahte aspekti siin, järjepidevus ja äh, jäik struktuur, jäik struktuur sellepärast, et see süsteem peab suutma vastu panna süsteemsetele šokkidele, ning järjepidevust äh, või ühtsust on vaja sellepärast, et äh, pangandusliidu arhitektuuris äh, peaks olema tagatud võrdsed võimalused, ühtsed tingimused ja kollektiivsed otsused kahe esimese samba raames pangandusliidus. lisaks sellele Äh, on äh, võimalik äh, veel reformidega pangandusliitu tugevdada, näiteks EMU kaudu, aga täna me sellest rääkima ei hakka ja seetõttu ma praegusega ka lõpetan, aitäh! To... suur aitäh! härra Janko soovib nüüd sõna. jaa, ma väga vabandan, me peame nüüd aruteluga alustama, me oleme nüüd sulgenud kõnelejate nimekirja Äh, me oleme saanud aru, et selline tagatismehhanism on juba olemas, aga see ei ole veel lõpule viidud. Alberto Barnai Itaaliast saab sõna kõigepealt. suur aitäh, austatud esimees, suur aitäh äh, ka teistele kõnelejatele. Äh, ma tahaksin omalt poolt ka lühidalt üht-teist ära märkida siin on öeldud, et riskide vähendamine äh, loob tee Edisoni riskide äh, jagamiseni. see on selline kaheetapiline tee kui ma seda kõike nüüd Itaalia perspektiivist äh, jälgin, siis mulle näib, et me pakume välja selle programmi, et kõigepealt me vähendame oma riske ja siis me jagame teiste riske, äh, mis meie jaoks ei oleks väga õiglane lahendus. mul on väga konkreetne küsimus sellega seonduvalt, eriti just härra Enriale mainiti, et me peame võrdsed võimalused tagama kõigile. mida siis öelda eh, esimese, vabandust, teise ja kolmanda taseme varade kohta Euroopa pankade eelarvest ei maininud neid, aga sageli aruteludes kerkivad nad esile potentsiaalse ohuna eurotsooni stabiilsusele. ja see oli minu küsimus ja nüüd üks märkus ka minu poolt, te mainisite seda, et Euroopa pangandussüsteemi kasumlikkuse määr on madal võib-olla me peaksime meeles pidama, et äh, madalad intressimäärad äh, ning äh, euro nii-öelda madal väärtus on vajalik siis, kui šokid esinevad ega peale šokke ning pärast, selleks, et eurotsooni ja seda selleks, et Eurotsooni põhja- ja lõunapoolsemate riikide vahelisi erinevusi nii-öelda tasandada, võib-olla me seda peaksime meeles pidama, aitäh! You, you respect the time, Mr Nik-. aitäh, et ajaraamides jäite, härra Nikolaus Tomaritis. aitäh, head kolleegid. lubage, ma räägin oma emakeeles. pangaliidu lõpuleviimine ei peaks jääma üksnes ideeks paberil. me peame näitama üles poliitilist tahet, et edasi liikuda seni lahtistes küsimustes, mis on seotud riskide ohjamisega ja riskide jagamisega oluliste Euroopa turuosaliste vahel. väga oluline on liikuda kiiresti edasi ning luua ühine maksulahenduse varuvariant, ühise kriisilahendusfondi ja hoiuste tagamise fondi osas, selleks et hoiustajatel oleks sama kaitses kõigis liikmesriikides. me peame lõpetama paradoksaalse olukorra, kus kus meilt nõutakse maksudistsipliini Euroopa tasandil ja samas hoiustajate kaitse jääb liikmesriikide ülesandeks, hoiuste tagamine. mina olen pärit väikesest riigist, mis on maksnud väga kallist hinda niisuguse paradoksaalse olukorra eest läbi pangandus- ja finantskriisi. praegu on meil paremad võimalused tagada pangaliit, pangaliidu toimimine. lähtuvalt solidaarsusprintsiibist ja sellega seotud reeglitest ning maksualase vastutustundlikkuse printsiibist. meil on siin hea näide Euroopa Liidu solidaarsusest Euroopa lõunapoolsete liikmesriikide kodanike suhtes. et vaatamata edasiminekutele on paljud nendest kodanikest endiselt silmitsi finantskriisi tule, järelmitega. Euroopa valimised tule-, on tulekul ja me peame pöörduma kodanike poole ja tugevdama Euroopa meelseid suundumusi. selleks on aga vaja astuda vastu jõududele, mis võitlevad Euroopa ideaali, Euroopa Liidu vastu. aitäh! kõigepealt Hans Michelbach nüüd Saksamaalt austatud juhataja. minu hinnangul on meil, oleme silmitsi oluliste probleemidega, mida tuleb praegu arutada Euroopa valimiste aastal, aast-. paljud äh, stabiliseerivad süsteemid ei toimi enam piisavalt ning on muutunud väga keeruliseks Euroopa ühtsust säilitada kõigis küsimustes. Brexitiga seoses näiteks me ei tea, mis tuleb ning, ning kahju, mis tuleneb ülemaailmsest eh, nii-öelda silmade sulgemise poliitikast, eh, ei ole ka selge veel. uus maailmakord ei ei tundu tuge-, tuginevat multilateraalsusele. Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Hiina üritavad teha kõik, et jagada maailma oma mõjusfäärideks. ning meil on kerkinud väga olulised riskifaktorid. Nendega on, need on võimalik lahendada. aga nad mõjuvad üheskoos ja tugevdavad üksteisest tulenevaid ohte ning võivad lõpetada kümneaastase majanduskasvutsükli. see ei tähenda loomulikult, et et me peaksime tagasi kohkuma niisuguste probleemide lahendamise eest nagu pangaliidu lõpeta-, lõpuleviimine. see lõpuleviimine on väga oluline ja vajalik, aga äh, seda tuleb teha stabiilsel alusel ning äh, riskide vähendamise protsess olemasolevate laenudega seoses on väga oluline. siin tuleb edendada edasipüüdlikumaid meetmeid selleks, et jõuda lahendusteni, mis on kõigile vastuvõetavad. ettepanek Euroopa hoiuste tagamise süsteemi osas on põrkunud kriitilisele suhtumisele liikmesriikides ning seda tuleks võtta tõsiselt kui me ei saavuta lahendust, mis arvestab probleemsete laenude olukorda, siis ei ole see aktsepteeritav. me peame tegema kõik selleks, et et riski vähendamine tugineks siin stabiilsuse printsiibile. siin on Euroopa jaoks väga palju mängus. Uh, mis... ja viimasena proua Beres Euroopa Parlamendist, palun. Um, aitäh kõigile sõnavõtjatele nende kokkuvõtete eest Pangaliidu teemaga seoses. mina leian, et kui meil, kui me ei saa ka näägelda siin tühiste asjade üle, siis tuleks mõelda sellele, mis on varem tehtud ja mis kohustused on võetud. mulle tundub mõnikord, et meil perioodiliselt hakatakse ajalugu nii-öelda uuesti kirjutama selles valdkonnas, hakatakse vanu asju uuesti tegema. kui Pangaliidu projekt alguse sai, ja ta on päris eakas juba, sest esimesed sammud astuti selles valdkonnas ju juunis kaks tuhat kaksteist siis mõte äh, selle kohta, et meil, meil peab olema kolm jalga sellel projektil, mis on muidugi natuke naljakas, kui me nüüd äh, niimoodi tavaelu seisukohast mõtleme, aga igal juhul see hoiuste tagamise süsteem oli selgelt päevakorral. ja mõnikord tundub, et äh, selle protsessi käigus see riskide vähendamise tõke muutub järjest kõrgemaks. ja, ja see, see on, muutub ületamatuks probleemiks. et arvestada tuleb kõiki liikmesriikide süsteeme, on, on selge. aga mängus on ju siin ka, või mõelda tuleks ka sellele poliitilisele sõnumile ja, ja, ja signaalile mis, mida inimesed näevad, kui meil ei õnnestu kokku leppida selles küsimuses. ma tean, et mõnede liikmesriikide jaoks on hoiuste tagamise süsteem seotud eraõiguslike asutustega. no mina ei tea ühtegi õiguskorda, kus avaliku sektori asutused ei saaks kehtestada kohustusi või piiranguid eraõiguslikele isikutele, mis saavad kasu avalikult sektorilt. nii et seda arutelu tuleks pidada natuke laiemalt, me ei tohiks takerduda tehnilistesse küsimustesse. me peame mõtlema sellele, et poliitiliselt, kui neid võetud kohustusi ei täideta, siis, siis inimesed pettuvad tõsiselt ja, ja võimendub Euroopa vastane meelsus ja seda meist keegi ei soovi. aitäh! kolleeg Marko Valli, Euroopa Parlament suur aitäh, mis puudutab pangandusliitu, siis äh, jah, äh, arutelu on seotud äh, riskide jagamisega ja sellega tuleb jätkata. professor Banjaiga rääkis sellest juba, me peame edasi liikuma mm, sest et kui suur hulk riske on koondunud ühte kohta, siis see on tegelikult riskiks ja kui eh, need eh, instrumendid turule tuua, siis see võib põhjustada olulisi eh, kahjusid süsteemsetele pankadele ja siin tekib oht, et lähitulevikus sellised instrumendid väljastatakse ilma mingisuguste hoiutupoolsete tagatistega mm, ja ja seetõttu hoiustajad satuvad raskustesse. mis puudutab hinnanguid äh, ja halbu laene, siis minu arvates on siin erinevaid probleeme, muuhulgas ka konkurentsivõime, paljud riigid on saanud riigilt palju abi selleks, et olukorraga toime tulla, ka minu koduriik Itaalia äh, ja seda selleks, et tagada likviidsussüsteemi siseselt äh, ja äh, siinkohal on vaja natukene aega hinnangute läbiviimiseks, äh, mis SSM-i kontekstis on vajalikud ja need ei, need on tekitanud probleeme pankadele, sellepärast et pangad peavad reageerima erinevatele indikatsioonidele kiirelt äh, ning Äh, BlackRock äh, tekitas probleeme, seal anti ka hinnanguid, äh, mis mõjutasid olukorda ja kui olukord ei muutu, siis tegelikult võib-olla oleks parem internaliseerida sellised hindamised. Ähm, me teame, et BlackRock on selline fond, millel on ka olulisi finantshuvisid, mis siin mängu tulevad, aitäh! aitäh! kas on veel keegi, kes soovib sõna võtta? ei ole? siis eh, meil on esitatud küsimusi, avaldatud muret. ja me oleme päris kaugele liikunud pangasüsteemi riskide ohjamise teemast. aga härra Riia, palun. aitäh eh, küsimuste ja märkuste eest kõigepealt. seoses eh, kommentaariga mille esitas Rabanjai, on minul alati olnud selge, et see riski jagamise ja riskide vähendamise arutelu käigus toimuv polariseerumine on olnud kahjulik meile kõigile. meil on õnnestunud Euroopa tasandil järgida teekaarte päris hästi, edasi liikuda. päris hästi nii et me peame mõistma, mis on see punkt, kuhu me tahame jõuda, mis on see lõpp-punkt, nagu Olivier Gersan ütles. ja peame siis arvestama, mis sammud meil selleks vaja on astuda. selleks on vaja äh, paralleelselt astuda samme mitmes valdkonnas. on selge, et äh, tuleb vähendada riske ning siin on olnud edasiminekuid, SSM on väga oluline siin. ja samuti on selge, et meil on vaja edasiminekuid ka teistes valdkondades, et need asjad peavad käima käsikäes. mis puudutab ähm, hoiuste tagamise süsteeme või skeeme äh, konkreetsemalt, siis äh, mina usun, et keegi ei ole põhimõtteliselt vastu sellele, et lõpuks peaksime me jõudma siis olukorda, kus meil on üle-euroopaline hoiuste tagamises äh, lahendus kriisi käigus oli tegelikult väga kahjulik, et eh, mitmes etapis hakati avaldama mõnedes liikmesriikides kahtlust ühe või teise hoiuste tagamise süsteemi pidavuse kohta, mille tulemusena hakkas raha välja liikuma sellest riigist. ning meil on Euroopa tasandi õigusaktid selle kohta et hoiused peavad olema tagatud ja, ja nad tuleb, väljamaksed tuleb teha väga kiiresti. ning me peame tagama, et see tagatis on sama väärtusega kõigis pangaliidu osades, sest vastasel juhul euro, mis on hoiustatud ühes riigis, ei võrdu euroga, mis on hoiutatud, hoiustatud teises riigis. loomulikult see, mida öeldi äh, taga, selle kohta, et äh, et riski tuleb ohjata sama, samal ajal, see on väga oluline. ning nii Euroopa Keskpank kui ka õigusloomealased algatused, eh, mis praegu on välja käidud seoses varulahenduste kehtestamisega laenude, halbade laenude osas, liiguvad just selles suunas. mis puudutab eh, teise ja kolmanda taseme varasid, siis kaks märkust. üks neist vaatab pigem tagasi, teine edasi Äh, seoses tagasivaatega tuleks meil möönda, et päris palju on tehtud juba jõupingutusi SSM-iga seoses selles valdkonnas. näiteks EFSAP MMF, MFF-i poolt tehtud need kohapealsed kontrollid muuhulgas vaatasid just äh, neid varade portfelle ning hiljuti ka EDA Äh, siis äh, kontroll lähtus samuti konkreetselt metoodikast, äh, mis võimaldab hinnata nende varade likviidsuse puudust. just siis pankade puhul, mille portfellis oli märkimisväärselt mittelikviidseid varasid teise või kolmanda taseme varade kategoorias. no edasi vaadates, see ei ole nüüd loo lõpp, me peame jätkama tegevust et eh, nii sedamööda, kuidas me liigume mittekonventsionaalsest rahapoliitikast eemale, eh, mis praegu toimub, on selge, et eh, rahastamisrisk ja tururisk suureneb, nii et see on, see on loomulikult probleem. seetõttu Euroopa Keskpank ongi kavandanud hindamisriskidega seoses kohapealsete kontrollide süsteemi nüüd mõõta seda väärtust ning äh, mõõta siis ka äh, neid äh, omakapitali nõuete täitmisi. see on meie töökavas kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend. nüüd, mis, millega ma nõus ei ole, on mõte, et NPL-ide osas täiendava aja võimaldamine ehk siis eh, nende halbade laenude osas täiendava aja jätmine pankadele, eh, et see midagi lahendaks, see on ekslik. kui me vaatame teiste riikide kogemusi, siis riigid, mis on kõige tõhusamalt toime tulnud nende halbade laenude järelmitega, on riigid, kus on see probleem lahendatud väga kiiresti, kus on pankadel võimaldatud ruttu hakata uuesti laene välja andma ning tulu teenima mõnel juhul on vaja olnud selleks avaliku sektori toetust ning äh, paljudel nendest juhtumitest on, on äh, siis pangad saanud selle saadud toetuse mõistliku aja jooksul tagasi maksta. aga selge on see, et, et äh, selle korrektsiooni edasilükkamine, see, see lihtsalt nagu külmutab olukorra, kus kus pank ei toimi, kui pangal on näiteks viiskümmend protsenti halbu laene, siis pank ei, ei teeni tulu, ta ei saa anda laenu ning tegemist on, nagu teinekord öeldakse, mittetoimiva pangaga, düsfunktsionaalse pangaga. ning viimaseks seoses BlackRockiga. me oleme vastanud juba mõlemale vist nii Saksa parlamendi taotlusele, härra Schäuble esitas need taotlused äh, Saksa parlamendi liikmelt ja ka Euroopa Parlamendilt oli hiljuti taotlus. ning äh, peab paika, et BlackRocki nõustaja, mis on eraldi organisatsioon BlackRocki investeeringutest, on osalenud meie hinnangutes ja me, me nõudsime, et oleks tagatud tulemüürid nende organisatsioonide vahel, sellepärast et nad töötasid koos meiega, neil oli lubatud meie süsteemidega töötada ainult koha peal ja loomulikult, kui see ülesanne täidetakse, siis see info niikuinii avaldatakse ja saab kõigile kättesaadavaks. nii et mingit konkurentsieelist siin neile, eh, kes osalesid, ei teki. aga olles seda öelnud, olen ma päri sellega, et me peaksime vähendama nende, nende konsultantide kasutamise taoliste ülesannete täitmisel ning seetõttu käesoleva aasta eelarves oleme otsustanud internaliseerida need ülesanded, nende ülesannete täitmise ning järgmise stressitesti viime läbi oma äh, ressurssidega uh,. kas on veel sõnasoove? palun. aitäh. lühidalt. kõigepealt olen päri kõigega, mida Andrea Enria ütles. aga ka Pervanšil on õigus vastab tõele, et me oleme seni toiminud madalmaade teekaardi alusel, mille koostas juunis kaks tuhat kuusteist nõukogu. ja me ei ole saavutanud seda, mis on vajalik riskide vähendamiseks ega ka seda, mis on vajalik riskide jagamiseks, see on kõik õige. aga nagu Andrea ütles, me oleme praegu jõudnud selle lähenemise nii-öelda me oleme selle ammendanud ja peame hakkama mõtlema muudele lahendustele. ning äh, lähenemine, mille kohaselt äh, tuleks nüüd kokku leppida selles, mis meil on vaja selleks, et meil oleks pangaliit, mis aitaks stabiliseerida eurotsooni, siis äh, kui te küsite härra Scholzilt või härra Andrialt, et missugune oleks see olukord, mida nemad tahaksid näha aastal kaks tuhat kolmkümmend, siis te saate üsna sarnase vastuse, aga kui te küsite, eh, kuidas sellesse punkti jõuda, siis tõenäoliselt eh, on vastused üsna erinevad, nii et küsimus ei ole lõpp-punktis, küsimus on protsessis. kõik on sisuliselt päri selles osas, mida on vaja, et eh, Eurotsooni panga, pankade seisukohast stabiliseerida. probleem on, kuidas sinna jõuda ja see, see sõltub nüüd moraalsetest riskidest ja paljudest muudest asjadest. et siin on seisukohad väga erinevad erinevatel osalistel eri riikidest. ning seetõttu minu hinnangul peaksimegi minema sellest äh, enda ammendanud arutelust riskide vähendamise üle edasi. et kas me, me peaksime kokku leppima selles, mis meil vaja on mingiks hetkeks ning otsustada kõigi nende asjade, asjaoludega seoses mis meeldivad ühele ja meeldivad teisele, millest äh, võib-olla midagi ei meeldi ühele ja midagi ei meeldi teisele. me peame selle ära otsustama ja otsustama ära järjekorra. terve rida on asju, mida on, on finantsstabiilsuse seisukohast võimatu teha teatud järjekorras, aga kõigile on vaja tagatist, on vaja kindlust et kui suudetakse kokku leppida, et me teeme need asjad ära ja selles järjekorras ja otsustame selle ära praegu, siis oleks sellest väga palju abi. kui me lõpetame selle riskide vähendamise teema käsitlemise, siis äh, äh inimesed, kes leiavad, et riskide vähenemine on number üks, leiavad, et meil ei ole mõtet edasi liikuda riskide jagamise juurde. samas on inimesi, kes, kes on hoopis teistsugusel seisukohal et see riskide vähendamine ei ole nii oluline, et alustada tuleks hoopis riskide jagamisest, nii et eh, niisugused on need pinged, mis meil tuleb lahendada ja seetõttu ma loodan väga, et see kõrgetasemeline töörühm leiab võimaluse selle, selles arutelus läbimurre saavutada. ja, ja et see kinnitatakse detsembrikuisel tippkohtumisel. ning viimaseks olen väga päri sellega, mida Andrea ütles, et eh, halbade laenudega tegelemiseks ei ole mõtet täiendavat aega anda. kui me oleme mingi vea teinud Euroopa Liidus, siis minu meelest see, see viga ongi olnud, et me oleme liiga palju rõhku pannud regulatiivsetele lahendustele eh, bilansi poole passiva osas. et, et meil oleks järjest rohkem kohustusi seal, et tagada asju aga see on väga kulukas lahendus. teine lahendus ei ole mitte regulatsioonidega seotud, vaid järelevalvega seotud. see tähendab, et oleks tagatud äh, bilansi teine pool, oleks tagatud varade hindamine. ja see, siin me räägimegi just halbade laenude probleemist. sellega me praegu sisuliselt äh, tegelemegi. ja see on niisugune konkreetsem lahendamise viis ja annab tõesti võimaluse need probleemid ära käsitleda et me oleme seni äh, käsitlenud seda probleem, seda olukorda nii, nagu meil ei oleks probleeme, aga probleemid on eri liikmesriikides erinevad. nii et äh, me, me oleme teiselnud, nagu oleks võimalik hüpata niisugusesse ideaalmaailma, aga nii see lihtsalt võimalik ei ole, meil on need varasemad probleemid, need tuleb äh, lahendada. kui varem pangad väljast-, väljastasid võlakirju oma, oma klientidele, ütlesid, et see on sama hea kui hoius ja kui nüüd tekib olukord, kus riik peab hakkama panku päästma, siis tuleb seda aita- äh,, arvestada. nii et äh, need varasemad probleemid, neid tuleb arvesse võtta ja seda me praegu ei tee. me ei tegele selle varasema, selle halva perioodi pärandiga. nii et minu meelest on see ikkagi konstruktiivsem äh, lähenemine olukorrale, kui äh, vaidlus praegu selle vahel, et kas riskide vähendamine või riskide jagamine. aitäh! tahaksin võtta kokku ja kutsuda ja võib-olla suunata küsimuse nii härra Galtierile kui ka härra Enriale. ma saan aru, et kui me võtame need sõnavõtud kokku, siis on meil kaks olulist ülesannet ees. ühelt poolt on vaja tagatiste mehhanismi hoiuste osas ja teiseks on vaja arvestada riikide erisusi. aga ütleme, no võtame selle riskide, selle kriisi lahendamisega seoses näite üks koma kolmteist miljardit maksame energiaarveid iga päev Euroopa Liidus ning äh, lisaks maksame sada kaheksakümmend miljardit eurot tehnoloogia eest, mis toodab energiat. võib-olla sel aastal isegi kakssada miljardit. kust see raha tuleb? pankadelt. ja mis siis seda mehhanismi üleval hoiab? tarbijad see on niisugune äh, toetuste, sisuliselt toetuste süsteem ja seda võiks ju jagada pankadega, pangad on osa sellest protsessist ja võib-olla tekiks niimoodi lahendus ka hoiuste tagamise mehhanismile, sellepärast et ma mõistan, et siin on äh, probleemiks see, et äh, riigid ei soovi osaleda, sellepärast et et see otsekui soodustab panku või mis iganes, aga lõpuks me ju tegelikult kõik maksame igapäevaselt neid summasid. ja need on kõige, see on kõige kallim hind energia eest üle kogu maailma. et meil on vaja seda energiat, me, me maksame selle tehnoloogia eest ja maksame eh, seda veel kaks aastakümmet, iga aasta. aitäh! hea kolleeg, ka mina leian, et eh, tegemist on väga huvitava aruteluga olnud ning jagan ja Andrea Riia oli Olivia Gersani lõppmärkusi. minu poolt veel kaks punkti. olen igati päri selle, sellega, mida rääkis Andrea Enria, et et see riskide vähendamine, riskide jagamine, et niisugune nimetuste eristamine pigem takistab probleemi lahendamist, kui aitab sellele kaasa, sest mõnikord see, mida nimetatakse riski jagamiseks, on sisuliselt riskide vähendamine. kui, sest kui me arvestame näiteks, et meil on äh, õiguslikult siduv kohustus Euroopa Liidus, nagu Andrea rääkis, äh, tagada äh, kuni sada tuhat eurot hoiused, see on meil juba olemas. me lihtsalt peame kokku leppima või me ei ole jõudnud seisukohale, kui usaldusväärne see tagatis on ja siin me räägime lihtsalt eh, sellest, et kui vähetõenäoline on see sündmus, eh, mille tulemusena hoiused võivad hakata liikuma. siin on väga huvitav Euroopa Keskpanga uurimus, kus siis eh, isegi jagatud vastutusega fondide või osalusfondide puhul, kui arvestati kriisisituatsiooni, siis isegi kui liikmesriikide osalusega oleks need äh, fondid, siis kui arvestada seda šokki usaldusele, turu usaldusele, mis tekib kriisi puhul, siis see ei ole küll nullsummamäng, aga oleks ikkagi positiivse summa mäng. nii et äh, minu meelest on õige see, mida Olivier ütles, et keegi ei kahtle selles lõppeesmärgis, mis on vaja saavutada, aga protsessi osas on eriarvamusi. ning ähm, siin ma sooviksin näha niisugust seisukohta või lähenemist, mis ei ole lähenemine, et, et ma tahaks, et minu äh,, minu naaber oma riski vähendaks, et näiteks no et äh, sakslased ja prantslased äh, räägivad, et äh, et, et paremini on vaja hinnata teise ja kolmanda tasandi varasid, itaallastel on vaja vähendada oma riske. et loomulikult me peame kõik töötama riskide vähendamise nimel, aga samal ajal pangandusraamistik tuleb lõpule viia, sellepärast et see on iseenesest riski vähendamise meede. mis puudutab halbu laene ja siis minevikupärandit siis eh, me peame nii rahavoogude osas varuvariandi või lahendusvariandi paika panema ja loomulikult siin sõltub sellest, mis, mis tempoga me soovime nende halbade laenudega tegeleda, sest kui meil on näiteks tagatiseta laen ja kui me ütleme, et et see on sama vähetõenäoline, et see tagasi makstakse kui halb laen ja et see, see tuleks hinnata kahe aasta pärast nulli siis eh, minu meelest see niisugune regionaalne, regionaalne ettepanek oli, siis see, see ei ole nüüd riskide vähendamine või mittevähendamine, see on minu, minu hinnangul eh, niisugune samm, mis tekitaks eh, niisuguse äraspidise stiimuli süsteemis, nii et minu hinnangul see, mis me oleme praegu ära teinud selle lahendusvariandi saamiseks on tegelikult aidanud meil äh, rahavooge hallata. ja varu on loomulikult teine asi, et mida või äh, mida, mida aga see eeldab äh, riigiabi vahendite kasutamist, mis praegu ei ole lubatud. nii et selles mõttes on panganduspaketis astutud õige samm, on, on võimaldatud stiimul regulatiivses süsteemis ja seega vähendatud halbade laenude osas riski võima-, loodud pankadele võimalus nendest vabaneda üsna kiiresti. nii et kõrgetasemeline töörühm tuleb tõesti kõrgetasemeline ja ja me loodame, et see kõrgetasemelisus ei hakka tähendama seda, et me ei suuda leida lahendusi konkreetsetele väikestele küsimustele, et meie omalt poolt üritame kõik teha, mis meie ülesandes, ülesannetes on ja me tunnistame, et me ei ole suutnud omalt poolt teha ära kõike selles küsimuses, mida me oleks võinud teha, nii et me ei saa siin lihtsalt süüdistada nõukogu, ka meie vastutus on siin mängus. mina olin nende hulgas, kes olid selle meetme vastu, see on tõsi aga loodan, et kõrgetasemelise töörühma töö tulemusena järgmine parlament suudab siis üsna kiiresti, mitte mingi pika aja vältel, täita selle lünga meie õiguslikus raamistikus, et meil oleks see kolmas jalg ka olemas. ja tagada äh, sellega, et järgmisel, järgmises läbirääkimiste voorus, et siin tulen ma tagasi selle juurde, mida rääkis Andrea Enria, võtta maha takistused pankade integratsioonile äh, et see ei tähenda, et meil tulevad ainult suured pangad, meil on vaja nii hoiu-laenuühistuid, meil on vaja väiksemaid panke, suuri panke, aga meil igal juhul peab olema võimalus tagada äh, mm, pankade lõimumise võimalikkus piiriüleselt. ning peaksime lõpetama meie regulatiivraamistiku killustamise rakendam-, rakendusaktidega. ning järgmise parlamendi töö ajal loodan, et meil õnnestub paralleelselt edasi liikuda nende teemadega. suur tänu teile ja ma loodan, et kui kohtume järgmine kord, siis oleme jõudnud märksa kaugemale edasi selle pangaliidu komponendi lõpuleviimisega ja tahaksin veel kord täna Olivier Gersani ja Andrea Enriat ning äh, ka meie kaasjuhatajat ja lisaks teatan kõigile, et meil tuleb äh, vastuvõtt ja äh, jalutusõhtusöök Euroopa ajaloo majas ja võõrustavad meid Euroopa Parlamenti ja Rumeenia parlamenti. omalt poolt tahaksin tänada meie personali, eriti tõlke, juhataja tänab tõlke, tõlgid tänavad kuulajaid. ja soo-, soovime teile kõigile väga meeldivat õhtut ja kohtume uuesti homme.